Damen und Herren, ladies and gentlemen, please take your seat. daamid ja härrad, võtke istet. Bill, can I have my speech Hello. Hej. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et meil on nüüd võimalik äh, viia läbi arvamuste vahetus Rootsi välisministriga Karl Pildiga. härra Pilt on siin selleks, et rääkida temast Euroopa Liidu välispoliitikast ning ka Euroopa Rahuinstituudi loomisest ja meie jaoks on suureks eeliseks see, et kuna ta on juba siin kohal, siis ta räägib kindlasti ka muudest asjadest, nagu näiteks äh, Kimnichi tippkohtumise tulemustest Süüriast, äh, küsimustest, mis puudutavad vett, Äh, maavarasid, energiaallikaid, aga need on ka tegelikult teemavaldkonnad, mis puudutavad ka Rahuinstituuti. ja siis kindlasti ka neid küsimusi, mis puudutavad demokraatia, õigusriigi põhimõtete negatiivseid arenguid meie lõunapoolsetes ja idapoolsetes naaberriikides. mul on väga hea meel, et te olete nõus meiega nendest prioriteetidest rääkima. Karl, sa ju tead, et et viimastel nädalatel me Euroopa Parlamendis võtsime vastu meie eh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika aastaaruande, nii et ma arvan, et äh, me võime ka sellele toetuda oma tänastes aruteludes, me ei pea siin tooma võib-olla isegi kõiki konkreetseid näiteid välja, vaid lihtsalt äh, Euroopa Rahu Instituut oleks tegelikult juba hea võimalus äh, tuua äh, teatud probleemid selle taustal välja. suur tänu ja härra Pilt, teil on sõna. Elmar. suur tänu, Elmar. mul on alati väga hea meel olla siin. olen täna siin ühe seminari pärast, mis, mille me täna maha peame selleks, et rääkida Euroopa Rahuinstituudi loomisest, kuid võib-olla me saame arutelusid ka laiendada Euroopa Rahuinstituuti tuleb otse loomulikult vaadata suuremas kontekstis, äh, selles mõttes, et mida me saame teha selleks, et Euroopa Liitu tugevdada. tegemist on rahu, stabiilsuse, inimõiguste tagamise julgeolekumeetmega nii Euroopa Liidus ka, kui ka meie naaberriikides. me kõik teame, et äh, Roomat ei ehitatud ühe päevaga ja see Euroopa, mille poole me püüdleme, seda ei ole ka võimalik ühe päevaga ehitada, vaid ikka samm-sammult. me õpime, me loome uusi pädevusi, uusi institutsioone ja muudame oma tööd üha paremaks. Euroopa Liidu Rahuinstituuti tuleks ka vaadata just kõikide nende erinevate meetmete valguses, selle meetmespektrumi valguses, mis meil on olemas selleks, et kaitsta oma väärtusi kogu maailmas. tahaksin aga mainida ka teisi küsimusi, mida Elmar siin tõstatas. mulle tundub, et tegemist on Broki raportiga, mida sa mainisid minu arvates oli see päris hea dokument, sest see oli suurepärane kokkuvõte mitte ainult teie arvamustest, vaid ka väljakutsetest, mis seisavad meie kõigi ees. ja tahaksin teile veel ka öelda, et ma olen väga palju kasu lõiganud ka teie raporti eelnõudest, mida te praegu arendat-, arutate, nagu näiteks internetivabaduse raport, mis on väga palju seotud ka nende küsimustega, millega meie tegeleme. meil on ka küber äh, julgeolekuraport, mis otse loomulikult on ka Rahuinstituudi jaoks väga tähtsaks äh, küsimuseks äh, ja nagu ma juba mainisin, ka ühise välis- ja julgeolekupoliitika raport ja Ehm, ka julgeoleku ja kaitsepoliitika raport, mille on koostanud siis härra Brock. Elmar mainis ka seda Kinnichi tippkohtumist, mis minu arvates oli nagu tavaline, me pidasime maha korraliku arvamuste vahetuse ja me leidsime ka aega selleks, et rääkida teatud horisontaalsetest küsimustest, mida tihti kats-, unustatakse. jah, meil on tihti sellised geograafilised arutelud, et jah, probleem on siin ja probleem on seal, aga ka horisontaalsed küsimused muutuvad järjest tähtsamaks. internetivabadus on üks suurepärane näide horisontaalsest küsimusest, mis mõjutab meid kõiki. me rääkisime ka vee küsimusest erinevates maailma osades, rääkisime haridusest äh,, ja sellest, mida meie saame hariduse valdkonnas teha ja meil oli ka väga äh, sügav arutelu Süüria üle ja selle üle, mida on võimalik Süürias teha. meie ees on tõesti väga suurte väljakutsetega aeg nii eurooplaste jaoks, poliitikate jaoks kui ka diplomaatide jaoks. maja, maailma majandus ei ole see, mis ta kunagi oli, Euroopa majandus ei ole ka see, mis ta oli ja see mõjutab kõiki neid väljakutseid, mis seisavad meie ees, aga tegelikult see mõjutab ka usaldusväärsust. Euroopa äh, pehmeks väärtuseks oli Euroopa edu äh, see, et me mitte ainult rahu eest ei võidelnud, vaid me olime võimelised ka kogu maailmas edasi kandma õitsengut kõik need asjad on tegelikult olemas ja mõelgem nüüd selle Clintoni kampaania peale, et majandus on see, mis äh, tegelikult kõike juhib. meil õnnestus maailma, meil õnnestus, vabandust, majandus käima panna. meil on need pehmed väärtused, mida tuleb kasutada ka tulevikus nii meie enda koduaias kui ka väljaspool koduaeda. meie mõju naaberriikidele ja meie poliitika nende suhtes on kõige tähtsam. kui me oleme tõhusad ja kui me suudame näidata, et me oleme tõhusad äh, lähinaabrite hulgas, siis tegelikult me suurendame ka usaldusväärsust. usaldusväärne kaugemal on olla rahke äh,, raske, kui ei olda usaldusväärne naaberriikide hulgas. ja see on ka tähtis Elmar ja mina koos, olime koos Stefan Füülega Ukrainas mõned päevad tagasi ja jätkasime oma jõupingutusi Ukraina suunal selleks, et toetada Ukraina arengut. ning mulle tuleb tõesti öelda, et me oleme välja töötanud päris huvitava kohtumiste raamistiku Stefan Füüle, Elmar, ma ei tea, kas sa oskad Äh, seda ka, kas teie oskate või julgete seda ka siin äh, tunnistada, et Elmar pidavat seal Euroopa Parlamenti esindama ja mina nõukogu liikmena esindan siis nõukogu. ja meil olid ka päris äh, kuulsaid esindajaid, kes esindasid siis kolme Euroopa Liidu sammast ka seal kohal me kohtusime president Janukovitšiga väga pikalt, äh, väga pingeline kohtumine oli see, kus toodi välja väga selged seisukohad ja ma arvan, et tegelikult see näitab ka meie usaldusväärsust, et kas me suudame ja kas me oskame ka tõesti midagi mõjutada. siis idanaaber, idanaaberlus, meil on väga tähtsad valimised ukse ees Valgevenes kohe-kohe ja eks me siis näe, kas tegemist on vabade valimistega. Äh, ma ei tea, tõstke käsi, kui te tõesti arvate, et äh, Valgevene valimised on vabad ja õiglased, ma ei näe ühtegi kätt, nii et tegelikult nad vist ei ole vabad ja õiglased, aga me peame nüüd mõtlema, et kui hullud need asjad siis seal on ja kuidas me saaksime neid asju mõjutada. esimesel oktoobril toimuvad valimised äh, Gruusias ja ma olin seal oma Poola välisministrist kolleegiga ja teiste välisministritega ja me rääkisime, et et hoolimata kõikidest raskustest Gruusias on tegemist kõige paremate valimistega seal. see ei tähenda, et tegemist oleks täiuslike valimistega, sest me räägime siiski Kaukasuses, Kaukaasia piirkonnast, aga nad tõesti üritavad asju paremaks muuta. meil on seal tõesti eh, suured väljakutsed äh, Äh, Gruusias on suuri probleeme sellepärast, et äh, on probleeme äh, valijate nimekirjade kokkupanemisega ja me oleme nüüd saatnud sinna päris palju vaatlejaid selleks, et vaadata, et asjad toimivad õigesti. siis kahekümne kaheksandal oktoobril on valimised Ukrainas ja eks me näe, kuidas seal need asjad lähevad. kui me käisime Ukrainas, komisjon, Elmar ja mina, olime kohal, andsime väga selge sõnumi, et me ootame, et valimised on vabad ja õiglased jah, tuleb nüüd tõesti küsida endalt, kas on tõesti võimalik vaba ja õiglasi valimisi maha pidada, kui üks juhtivatest poliitikutest on vanglas. kuid ilma, et me sellest äh, rohkem räägiksime, ütlesime me, et me soovime, et äh, valimised oleksid vabad ja valimiste korraldusest sõltub väga palju, äh, milliseks kujunevad suhted Euroopa Liidu ja Ukraina vahel tulevikus. välisasjade nõukogus arutatakse valimise küsimusi novembrikuus. mis puudutab veel idanaaberlust, siis ma arvan, et Moldovat võib õnnitleda, nad on hoolimata probleemidest Euroopa teel edasi liikunud ja me peaksime jätkama nende toetamist. ülejäänud Kaukaasias on olukord raskem, pinged Armeenia ja Aserbaidžaani vahel on suurenenud. Euroopa Liidu roll on seal olnud üpris äh, piiratud ähm, rahuprotsessi Mägi-Karabahhis me ei ole olnud väga aktiivsed. siis välisteenistuse osas on meil veel ka teatud Balkani küsimused, Horvaatia liitumine läheb edasi, riigid üksteise järel ratifitseerivad liitumise lepingut ja Rootsi valitsus ma, minu selja taga hoolimata sellest, et ma kohal ei olnud, Rootsi valitsus otsustas äh, saata Horvaatia liitumislepingu edasi parlamenti ratifitseerimiseks ja äh, selle otsuse võtab Rootsi siis järgnevatel nädalatel vastu ning ma arvan, et äh, ülejäänud riikides toimub see nüüd ka üksteise järel mis puudutab Lääne-Balkani riike, siis ma arvan, et on väga tähtis, et me kogu aeg võtaksime ette samme edasi, peame täpselt mõtlema, millised need sammud on. aga isegi, kui Lääne-Balkani riikide tee Euroopa Liitu on pikk ja mõningate puhul see on üpris pikk, on väga tähtis, et neid sammukesi Euroopa teel tehtakse ikkagi, sest siis on näha, et asjad liiguvad edasi me ei räägi siin mitte tee pikkusest või liikumiskiirusest, see ei ole praegu otsustav. poliitilises mõttes on otsustav see, et tehakse sammukesi edasi, et me, et kõik riigid teevad neid sammukesi edasi, et me ei peata kedagi. ja et kiirus oleneb sellest, äh, kuidas on edasi arendad, arenetud ja ka Lääne-Balkani puhul horisontaalsed küsimused mängivad tähtsat rolli, ma arvan, et ka taristu küsimus on väga suure tähelepanu meie poolt ära teeninud. me peame tegema võimalikuks selle, et nii energia, transpordi kui majandussektor saavad toimida, et piisav taristu on tagatud, meil on suureks väljakutseks organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus sealses äh, Euroopa piirkonnas, meil on vaja leida tõhusamaid meetmeid selleks, et aidata neid, kes soovivad organiseeritud kuritegevuse vastu mainitud riikides võidelda meil oli arutelu ka nõukogus selle kohta, et kas see praegune äh, liitumisprotseduur, kus me oleme vaadanud seaduseid, äh, äh, mis on paberi peal, et kas sellest piisab, et äkki me peaksime minema kaugemale ja vaatama, et mis on tegelikult selle paberikraami taga. nagu näiteks organiseeritud kuritegevuse küsimus. Türgi on meie jaoks muutunud tähtsaks partneriks väga erinevatel põhjustel, on üks Euroopa, see on üks Euroopa kõige dünaamilisemaid majanduskeskkondi praegusel hetkel ja peale selle on ta tähtsaks partneriks Euroop-, välispoliitikas Euroopa Liidu ja USA jaoks ja seega ka Türgi liitumisprotsess on osa meie suhetest. siis kogu kogu see piirkond, mis on Niiluse ja Induse jõe vahel, sealsed arengud on tõesti murettekitavad. Egiptus ei ole võib-olla kõige suuremaks murelapseks. seal on tehtud positiivseid samme Euroopa Liidu Egiptuse partnerlus eh, liigub edasi, läbirääkimised eh, IMF-iga finantsabi osas lähevad ka edasi selleks, et toetada kõiki neid majanduslikke reforme, mis on Egiptuse tuleviku jaoks kriitilise tähtsusega. sest kui nem-, kui egiptlased ei lahenda majanduslikke probleeme, mis on tingitud demograafilistest arengutest, siis äh, läheb poliitika väga raskeks äh, äh, viie, kuue, seitsme aasta pärast, nii et tõesti äh, Äh, poliitilised äh, ja majanduslikud reformid on väga tähtsad. mulle valmistab väga palju muret äh, patiseis see, selles osas, mida ikka veel nimetatakse Lähis-Ida rahuprotsessiks. seal ei ole rahu, aga seal on protsess ja tegemist on Lähis-Idaga. ja see tähendab seda, et pinged suurenevad äh, ja mida rohkem asjad liiguvad nii, nagu nad praegusel hetkel liiguvad, see alternatiivide puudus, kahe riigi lahendus, et seda selge sõnaga välja öelda, muutub järjest raskemaks. kui aeg möödub ja mitte midagi ei juhtu, siis on täiesti selge, et need asjad lähevad veelgi keerulisemaks, kui nad siiamaani on olnud. ja siin jällegi Euroopa Liit mängib väga tähtsat rolli, Käte Ashton äh, ja kõik, kes toetavad teda, on äh, täistuuridel töötamas, kuid meil ei ole, kõik asjad ei ole meie kätes. Süüria otse loomulikult nüüd ka läbi lillede öeldes on suureks väljakutseks meie poliitika jaoks ähm, ja ka tegelikult meie südametunnistuse ja teadvustamise jaoks mis seal siis täpselt toimub Süürias ja üleüldse Lähis-Idas? tegemist on äh, ilmalike diktaatoritega. me soovime, et seal loodaks ilmalikud demokraatiat, äh, aga teistpidi on tuldud välja ka mõttega, et seal võiks olla islamidemokraatia. minul ei ole mitte midagi selle vastu, kuigi jah, ma saan aru, et äh, sealsetes tingimustes ja olukorras, hädaolukorras on see võib-olla natukene ohtlik, kuid meil on seal pigem tegemist killustamisega. ja kui äh, killustumine on äh, Beirutist Basrani, Bahreinini, siis see killustumine toob endaga kaasa väga suuri probleeme väga pikaks ajaks. Euroopa Liit äh, äh, põgenike aitamise osas saab väga palju ära teha ja me praegusel hetkel mõtleme selle peale, et kuidas me saaksime aidata inimesi, sellepärast et on riik praegu on ikkagi veel valitsuse kontrolli all, siis äh, me teame, et Kofi Annan vahetajana ei saanud väga palju ära teha jällegi killustamise pärast, härra Pisraini teeb esimesi jõupingutusi, me kohtume temaga järgmisel nädalal New Yorgis ja kas tema nüüd näeb mingeid võimalusi poliitilisel teel, seda kuuleme tema käest. aga loodame, et nii need asjad on. ja me tõesti loodame, et meil on võimalik totaalset läbikukkumist äh, äh vältida ja me ei räägi siin mitte ainult Süüriast, vaid kogu piirkonnast äh,, seda piirkonna arengut mõjutavad majanduslik areng, poliitilised äh, äh, ja sektoriaalsed äh, pinged, põgenikud. Liibanon mängib väga tähtsat rolli, Liibanon on üks tundlikumaid piirkondi Iraak, kus on äh, poliitilised probleemid kasvanud viimase paari kuu jooksul ja sealne areng äh, mõjutab ka nii Süüriat kui ka otse loomulikult Türgit, mis peab äh, nüüd erinevate probleemide lahendamise enda kanda võtma. Need on need põhilised probleemid, millega me tegeleme, sellest ma võib-olla rohkem ei tahakski rääkida ja et kogu seda arutelu kokku võtta nüüd, kui vaadata kõiki neid äh, probleeme ja kui vaadata USA valimiskampaaniat ja kus täiesti õigustatult on näha, et valimiskampaanias mängivad kõige tähtsamat rolli majanduslikud küsimused. kuid mingil hetkel tekib siiski mulje, et USA isu aktiivse rolli mängimise järel ei ole enam nii suur, kui ta oli varem. ma tean, et mõnedele see meeldiks, aga meile peaks see valmistama muret, sest tegemist on tähtsa partneriga. see tähendab seda, et nõudlus Euroopa järele ehk et meie peame olema aktiivsed ja võimelised midagi ellu viima, see nõudlus Euroopa järele suureneb. Äh, maailmas, kus on meie huvid ja meie väärtused, mida meil tuleb kaitsta. jah, me teeme siin selles valdkonnas välisteenistusega koostööd ja oleme välja töötamas ka Euroopa Liidu strateegiat. kui mäletate, kahe tuhande kolmandal aastal me rääkisime Euroopa Liidu julgeolekustrateegiast, see ei ole halb dokument, kuid kaks tuhat kolm aasta oli väga-väga ammu tagasi ja nüüd on meil vaja Euroopa julgeolekustrateegiat vabandust, kui me seda välja töötasime, siis kogu see protsess oli väga keeruline. neli valitsust, Poola, Rootsi, Itaalia, Hispaania ütlesid, et äh, toetame seda protsessi, äh, teeme, et äh, laiendame seda ja muudame seda vabamaks, ehk et siis küsime nelja mainitud riigi juhtivekspertidelt, et tehke koostööd ja e-, järgmiseks er järgmiseks kevadeks, kevadeks töötage meile välja Euroopa üleilmse strateegia eelnõu kõikide nende meetmetega, mis meil on juba olemas ja nende meetmetega, mida te arvate, et mida meil on vaja. ja järgmisel kevadel on meil siis võimalik jätkata ametliku protseduuriga, aga meil on olemas juba eelnõu, et me siis nõukogu, parlamendi ja komisjoniga vaatame selle strateegia läbi üle, teeme parandusi ja siis kaks tuhat neliteist on väga tähtis roll, Euroopa Parlamendi valimised toimuvad, komisjoni kolleegium vahetatakse välja ja peale selle on tegemist äh, ka kriitilise aastaga, äh, mõeldes äh, Sarajevo sündmustele sada aastat tagasi ja Esimese maailmasõja puhkemisel peale, mis tõi endaga kaasa katastroofi, millest Euroopa Liit tegelikult ikka veel üritab välja tulla ja meil on vaja tõesti Euroopa Liidu rolli üleilmse tegutsejana tõsta ja see oleks üheks võimaluseks. suur tänu, Elmar! suur tänu selle sissejuhatuse eest. Äh, muide, siin komisjonis väga tihti ei plaksutata. meil on terve väga-väga pikk pikk äh, sõnavõtjate nimekiri, neliteist inimest on soovinud sõna saada, seepärast teen ettepaneku, et paneme nüüd kõnelejate nimekirja lukku ja tehke hästi lühidalt, poolteist minutit oleks võib-olla see kõneaeg, millega üritaksime alguses hakkama saada, võib-olla mingil hetkel tuleb mul kõneaega veel kärpida, sest me tahame ju ka vastuseid kuulda. esimesena härra Salafranca. Eh. esimees, härra minister, tere tulemast teile me oleme tõesti heas vormis. näen, et te teate suurepäraselt, mida Euroopa Parlamendis tehakse, te teate ähm, isegi härra Broki raportist Euroopa digitaalagendast. kas te teate ka seda, et selleks, et olla usutavad ähm, väljaspool, peaksime me äh, tegelema eelkõige sellega, mis teiega toimub seespool ning äh, näiteks Euroopa Parlament Eh, saadab jälgimismissiooni eh, Gruusiasse ning eh, samuti peame me tegelema oma naabruspoliitika lõunadimensiooniga. ning tahaksin rääkida sellest, mida te ütlesite Ameerika presidendivalimiste ja majanduse tähtsuse, majanduse rolli kohta nende valimiste käigus me ei, ei saa kuidagi mõjutada väljaspool toimuvat, kui me suudame sisemisi probleeme lahendada. hiljuti öeldi, et G kahekümne kohtumistel e, sunnivad venelased ja hiinlased nüüd punastama, sellepärast et me ei suuda oma isiklike probleemidega hakkama saada ning küsimus täna hommikul on siis see, kas äh, maailma üks suuremaid äh, eksportijaid, maailma suuremaid importijaid, suuremaid humanitaarabi osutajaid saab omaenda probleemidega lõpuks hakkama. Te olete erinevate algatuste äh, käivitaja olnud just välisteenistuse osas. kas te täna hommikul võiksite meile esitada ülevaate sellest, kuidas toimib ja kui hästi toimub meie välisteenistus? Frau Gomez wird die verlorene Zeit wieder aufholen. proua Gomez teeb tasa kaduma läinud aja um,. If you recognize that the soft pilt, kui te tunnistada seda, et äh, meie Euroopa jõud ähm, sõltub majandusest ja mina olen sellega nõus, siis miks äh, te ei tee siis mitte midagi äh, Euroopa Liidu maksuparadiisidega ning miks ei saa tegeleda organiseeritud kuritegevusega ning muude küsimustega? Need arengupoliitikad peaksid tegelikult olema ju meie eesmärkideks, aga kuidas nad saavad olla, kui me vaatame kõrvale selle sellest kuritegelikust maailmast. me kanname raha Euroopa Liidust teistesse maailma pank-, paikadesse. Etioopia, ma olin täiesti raevunud, kui te eh, rääkisite diktaatori, ehm, dikta-, Etioopia diktaatori surmast ning kahetsesite seda ning samas äh, Rootsi ajakirjanikud, kes nüüd hiljuti vabastati ning kes rääkisid Etioopia rahva muredest äh, teistele, mida meie selleks heaks tegema? kas me vaatame sellest mööda sellepärast, et etiooplased ei ole eurooplased? miks me ei jälgi seda, mis seal riigis täpsemalt toimub, sest see võib olla äh, kohutavate tulemustega. Te rääkisite südametunnistusest, viidates Süüriale, ma olen teiega nõus, miks me ei tegele praegu Julgeolekunõukogu reformiga, nii et ei oleks võimalik blokeerida või vetot peale panna vajalikele protsessidele. miks me sellega üldse ei tegele, aitäh? proua äh, Ojuland, palun. Äh, aitäh, esimees äh, minister, ma olen täiesti nõus teiega, et Euroopa Liidu roll äh, maailma tasandil on muutumas ning et meie roll on äh, nõrgemaks muutumas ning mina tahaksin viidata teie tähelepanu Mägi-Karabahhile, meie, minu arvates Euroopa Liidu roll on praegu äärmiselt piiratud seal piirkonnas ning minu arvates oleks viimane aeg vaadata, kuidas me saaksime eh, meie kohalolekut eh, seal suurendada ja see probleem tuleks lahendada. teiseks eh, tahaksin välja tuua informatsiooni mõttes ning samas tahan to-, küsida teie tuge ning koostööd Äh, meie komisjonis täna hommikul võeti vastu soovitus äh, Magnitski küsimuses ning see tähendab seda, et Välisasjade Komisjon äh, koostas ähm, raporti, millel oli lai konsensus, see läheb oktoobri täiskogule arutamisele ning kui seda seal hääletatakse, pärast seda läheb ta nõukogusse. Te olete kindlasti juba kursis küsimusega juba mitu aastat ning ma ootan suure huviga ning loodan, et teie valitsus seda ettepanekut toetab, et me viisapiirangud äh, kohaldada saaksime ning samuti varade ähm, äh, piirangud külmutavad nende inimeste osas, kes Magnitski juhtumiga seotud olid, kes on korrumpeerunud, kes ohustavad inimõigusi ning ähm, ma loodan, et kui me kõiki, et kõikide nende sanktsioonide kasutamine võetakse nõukogus päevakorda nii kiiresti kui võimalik, aitäh! palun hoidke ajast kinni, muidu kõike ei saa rääkida, palun. proua Frankner. aitäh, mul on hea meel, et te täna siin olete. Te mainisite siin äh, Valgevenet äh, ning äh, kahele liikmele keelati äh, riigi sisemine, üks on meie Bundestagist, ähm, ning ka seda küsimust tuleks lähemalt käsitleda. mõtleme Euroopa Rahuinstituudi peale, mida te mainisite, härra Pilt, ähm, sellise kriisiolukorras ning majandus ähm, majanduslikus raskuses me tegelikult äh, unustame ära, kui oluline on rahu. ning äh, ma loodan, et et see rahuinstituut saab olema midagi, mille üle meil on põhjust usku, uhkust tunda ning me peaksime rohkem edendama ähm, rahuprotsessi eh, ka Euroopa Liidust väljaspool. kriis ei vähene kindlasti, kuid kindlasti meie ressursid vähenevad, mis meil on käsutuses ähm, kriisi lahenemiseks ning see tähendab seda, et me peame olema ennetavamad, me peame rohkem investeerima kriisi lahendamisse, enne kui kriis üldse puhkab, puhkeb ning äh, me töötame välja Euroopa Liidu sellised töövahendid või tööinstrumendid äh, ning äh, sellega me suurendame Euroopa Liidu võimekust, mida meil praegu jääb puudu. ning mina tahaksin rõhutada vahendamis- või vahendamistegevust, me peame olema paindlikud ning väga kiiresti tegelema mm, eriesindaja kaudu ning samuti esitama ekspertiisiteadmisi ning äh, see selle instituudi abil saame me kasu, siis suurendada Euroopa Liidu võimekust ning äh, suurendame Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi, aitäh um,! On this, on last um,, ähm, I agree aitäh äh, selle viimase küsimuse peale, ma olen teiega täiesti nõus. Ähm, see, millest te siin rääkisite, on väga oluline punkt Äh, võib-olla ei hakka me vahele sekkuma suurematesse konfliktidesse, kuid seda enam peame me, me minema sügavuti ennet-, ennetamistegevusega ja meil peavad olema vastavad vahendid selleks, et ennetada ning Rahu Instituut on ainult üks äh, väikene osakene sellest suuremast pilgi, pildist ning see te-, võimaldab meil minna äh, sellistesse olukordadesse või segmentidesse, kuhu diplomaatia ei saa minna. ameeriklastel on sellised vahendid olemas ka teistel riikidel, meil aga mitte. ning me räägime olukordades, kus meil on vaja Euroopa Liidu pehmet võimu. me tahame seda teha, kuid meil ei ole võimalik, meil ei ole seda siiamaani võimalik olnud teha me, sest meil ei ole piisavaid vahendeid või neid instrumente, mis on selleks vajalikud, et äh, lepitusprotsessis osaleda. Venemaa küsimus. Teie arutelu siin keskendus Magnitski äh, küsimusele. mul ei ole ka midagi selle vastu, kuid ärge jätke seda teemat liiga kitsaks, sellepärast et äh, probleem on tegelikult palju suurem kui see, millest teie rääkisite ma olin ähm, hiljuti Moskvas ning mul oli see eelis, et ma sain ähm, näha seda, millest Kati Ashton rääkis teile plenaaril ning ta oli selles sõnas, selles osas väga äh, selgesõnaline. ning on väga hea, et me jätkame samal äh, moel, nii et me räägime äh, selgelt, selget keelt mitmeid ametkondi on suletud Moskvas sellepärast, et nad ei ole oma tööd teinud. ning ähm, ning need Vene kurjategijad, ähm, neid on vaatluse alla võetud. Magnitski juhtum on praeguseks äh, äh, suletud, äh, see on väga kahetsusväärne, kuid meil on ka teisi juhtumeid, mis on veel avatud ning millega tuleks tegeleda. Lähme tagasi pehme võimu juurde ning majanduse juurde. Mm, ärge nüüd laske mul nüüd rääkima hakata sellest, mida peab tegema Euroopa Liidu maksuolukorra või majanduse päästmiseks, jah, majan-, eh, siis maksuparadiisid ja nii edasi, kuid meil on ka muid eh, küsimusi, pensionite küsimused ja muud eh, ning siin on väga suur osa tööst veel tegemata. osades Euroopa riikides lähevad need asjad hästi, kuid me peame jääma samas ka ähm, tagasihoidlikuks, sest kakskümmend aastat tagasi olid asjad hoopis teistsugused, me ei tea, mis saab kahekümne aasta pärast nüüd edasi, kui me vaatame näiteks Balti riike, kus on läbi viidud väga palju poliitilisi reforme ning seetõttu on riikide seis päris hea. nii et kui on see mõningates riikides võimalik olnud, siis me peaksime for-, reformima ka ülejäänud süsteemi ning me saame, saame siin veel väga palju ära teha ning tasakaal erinevate jõudude vahel, meie majanduslik olukord on tõesti väga kehv või vähemalt eh, see paistab väljaspoolt niimoodi, see avaldab mõju ka meie pehmele võimule, kuid eh, Ameerika Ühendriikides eh, on tulemas ka detsembris suured muutused, nende võlakoormus on väga suur ning maksud on samuti suuremad kui meil. Hiina, kuhu on Hiina minemas? Hiina on viimase kümne aasta jooksul väga eh, heal teel olnud, kuid nad ei ole majandusreformidega eh, lõpule läinud. see Vanema, Venemaaga on samasugune lugu. Nad nad ei ole suutnud oma majandust ähm, eh, eristada, diversifitseerida. teaduspädevus, äh, personalipäde-, pädevus, neil on see kõik olemas, äh, kuid nad ei ole suutnud seda kõike realiseerida. gaas, kildagaas, äh, kuhu see läheb, ähm, need on väga põhimõttelised küsimused, vaadakem oma vastutusvalda, kuidas me oma majandust reformime. teised peavad seda muidugi samuti tegema. mõned peaksid äh, seda võib-olla rohkem tegema, kuid kogu maailma majandus on praegu muutumas. kui me suudame oma majandust reformida ning see toimub võib-olla aastate lõikes, siis see suurendab meie pehmet äh, võimu võib-olla mõned olete teist Maailmapanga raportit näinud äh, selle aasta algusest äh,, selline oli, et äh, me, seal oli kirjas see, et see, mis Euroopa on viimaste aastakümnendate jooksul äh, teinud, on olnud kogu ülejäänud maailma eeskujuks ning seega me peame Äh, seega me peame ähm, jalule tagasi saama, et kogu ülejäänud äh, maailmal taas eeskujuks olla. Etioopia, seda ma juba mainisin, tegemist on väga keerulise olukorraga seal riigis, ajalugu on seal väga keerukas, kuid ähm, Nigeeria on kõige suurem riik Aafrikas ning Etioopia on suuruselt siis teine ning me ei saa sellest kõrvale vaadata. Te ütlesite, et meil on vajata kaasavat dialoogi ning et see on väga oluline. kas on praegu uues olukorras võimalik ähm, poliitilist olukorda muuta, ma ei tea, võib-olla tõesti, kuid äh, me saame uurida koos ameeriklastega, kellel on selle riigiga on äh, samuti tihedad suhted, äh, uurime olukorda, Louis Micheliga olen ma seda konkreetset teemat juba pikemat aega uurinud ning ähm, ka teisi, kes äh, on tulemas äh, Brüsselisse, et seda arutada, meil on palju võimalusi, äh, kuidas me saaksime Etioopia olukordi parandada inimõigusi silmas pidades, pressivabadus ja nii edasi, kuid samas ka selles mõttes, kuidas meie oma kohalolekut seal suurendame või enda mõju. ning meie, meie majanduskriis mõjutab seda, kuidas meid nähakse maailma tasandil. kuid ühine välis- ja julgeolekupoliitika, kui ma, mind on hämmastanud mõned minu kolleegidest on samuti maininud selle, selle, seda, et kui nad lähevad Pakistani näiteks kahepoolsele kohtumisele, siis nad võtavad Euroopa Liidu saadiku samuti kaasa. mul on siis Rootsi saadik ning samuti ka Euroopa Liidu saadik ning see on avaldanud väga head eh, mõju ka meie välisteenistusele. mitte kõik riigid ei tee seda mõned väga suured riigid, kuid minu arvates on see üks võimalusi, kuidas me saame äh, suhteid, ähm, seda, seda suhet ähm, tihendada. mida me teeme Julgeolekunõukogu puhul? väga vähe. minu seisukoht on mõistagi see, et ähm, praegusel hetkel on reform täiesti võimatu, meil peaks olema Euroopa Liidu alaline liige Julgeolekunõukogus, kuid ma ei pea ju teile ütlema, et milline opositsioon sellele eh, võiks tulla praeguste alaliste liikmete eh, poolt. aitäh! Thank you very much! aitäh! järgmised küsimused kus need on, ma kaotasin nimekirja. Äh, härra Donjon. suur tänu teile. me peame, väga tore on, me saame niimoodi mõtteid vahetada vabalt. kui me räägime nüüd äh, rahu instituudist, minu meelest see on väga tore algatus. ning hoolimata kõigest ma mõtlen siiski selle peale, kuidas need struktuurid võivad ähm, kuhjuda äh, ja näiteks meie välisteenistus, mis on tohutu suur masinavärk, väga raskepärane bürokraatlik masinavärk ja kaks aastat pärast selle käivitamist äh, on minul, on endiselt küsimusi tema toimimise kohta, tema prioriteetide kohta ning selle kohta, Äh, äh, kuidas me saaksime tõeliselt globaalse lähenemise selle peale. meil ei ole, me ei kasuta täiel määral kõiki oma äh, võimalusi. meil on väga palju erinevaid vahendeid, mis meil on käeulatuses, mida me ei kasuta näiteks äh, meie kaitsevahendid, mis, äh, kaitse, küsimusteks mõeldud vahendid, mis, mida ei ole palju, kuid mis on siiski olemas. teine küsimus puudutab Gruusiat. Te käisite Gruusias, te käisite ka Venemaal. Te nägite meie esindust, mis on väga kasulik, kuid mis oma tegevuses on endiselt väga piiratud Eh, sest nad eh, tegelevad ka teise poole administratiivset piiri Abhaasiast. kas on see selline küsimus, mida te saate venelastega, millest te saate venelastega rääkida ja kas sellel on ka mingeid tulemusi? Kirillov, palun. suur tänu. Eh, minul on küsimus pingete kohta Aserbaidžaani ja Armeenia vahel pärast Aseri ohvitseri vanglast vabastamist. Eh, olukord on tõesti väga murettekitav. milline peaks olema Euroopa Liidu roll selle kriisi leevendamiseks eh, peale selle, et me OSCE vahendaja eh, rolli toetamine? Te mainisite seda, et meie roll on väga piiratud, kas see peaks niimoodi ka jääma? kui äh, vaenutegevus käivitub, äh, siis äh, oleme samas olukorras kui siis, kui puhkes sõda Venemaa ja Gruusia vahel. Venemaa ilmselt armeenlaste poolel ja türklased Aserbaidžaanide poolel, Aserbaidžaani poolel. meie peaks üritama kohapeal olla. peame vaatama kasutama oma assotsieerimislepingut selleks, et äh, usutavate tulemusteni jõuda äh, selle konflikti lahendamisel. mida te sellest arvate, samuti ka meie äh, mm, tagajärgedest? härra Lambsdorff. It's always a pleasure to listen to you um,. I... suur tänu, ma sooviksin teie käest küsida mõned küsimused selle Euroopa Rahu Instituudi loomise kohta, kuidas te näiteks garanteerite selle finantseerimist, te ütlesite, et prantslased, eh, seisukoht on pehmelt öeldes jäik, ma saan aru, teie esindasin Prantsuse valitsust, kuid me oleme eh, näinud, milline on prantslaste eh, mm, suhtumine välisteenistuse mm, loomisse, nad ei tahtnud sellele anda jõulist rolli ja ilmselt nad ei ole huvitatud ka Rahuinstituudi loomist, sest ma arvan, te peate rohkem veetma aega Pariisis, et äh, sealseid äh, poliitikuid veenda. kuidas garanteerida äh, liikmesriikide toetus, minu meelest on, on sellise vahendi loomine täiesti mõistlik. teiseks, kuidas Eh, kuidas te koordineerite selle instituudi tööd mm, välisteenistusega, kas, eh, kas üks on osa teisest, kas nad eh, tegutsevad õlg õla kõrval, kas see on, kas te mõtlete selle peale ja kuidas on rahastamisega, kas te olete ka selle peale mõelnud, sest me peaksime hakkama selle peale mõtlema, sest kahe tuhande neljateistkümnes aasta on juba äh, neljateist, viieteist kuu pärast käes uh,. Now the next one is uh.... mis on täpselt sõna? proua Ibris Lagic. Tack ordförande. Carl, tack för en briljant svepning över det politiska landskapet som vanligt. Uh, jag ska försöka vara så kort som möjligt. ja välispoliitika. ma tahaksin rõhutada siin kahte asjaolu tähestab väga, väga lühidalt Horvaatia, mis liitub varsti Euroopa Liiduga, siin on veel väga palju lahtiseid küsimusi, mis jäävad lahtiseks ning eh, me ei tahaks eh, korrata kõiki neid asju järgmistavad riikide puhul, eh, mis liituma hakkavad, kuid Bosnia puhul on siin ka mitmeid õhus olevaid asju ning vastuolusid äh, oma naaberriikidega. ning millised on mehhanismid meie käsutuses selleks, et äh, minna edasi konstruktiivselt ning tagada seda, et äh, meil oleksid ka pärast liitumist positiivseid arenguid. Kosovo või siis pigem olukord, mis meil praegu on, me üritame Serbia-Kosovo vahelisi suhteid siluda praegusel hetkel on Leedu, mis ei ole veel ratifitseerinud assotsiatsiooni ja stabiliseerimise lepingut Serbiaga ning see kindlasti ei aita ning ka teised riigid ei, ei ole seda teinud. kas te rääkida Leeduga selleks, et mõjutada neid kiiresti ratifitseerima? president eh,, quería saludar. tere, ma sooviksin ähm, tervitada siin härra Pilti ning tunnustada tema äh, äh, Rootsi rolli meie äh, tegevuses rahu tagamisel ma tahaksin meenutada härra Palme suurt rolli. Rootsi on alati olnud suur rahukaitsja. Te rääkisite esimesest maailmasõjast, mina tahaksin rääkida teisest maailmasõjast, Genfi konventsioonist ja muudest lepetest Eh, mis kirjutati jälle pärast teist maailmasõda, kuid eh, nüüd on niimoodi, et väga paljud riigid, kes on sellele alla kirjutanud, ei täida neid nõudmisi. on olemas rahvusvaheline humanitaarõigus, mis isegi Süüria eh, konflikti puhul näitavad, et tingimusi, nõudmisi ei täideta, see puudutab tsiviilelanike kohtlemist, sõjavangidega tundmist. miks keegi ei mõista hukka seda, miks keegi ei äh, ei nõua nende täitmist, mida saaks selles osas teha äh, ära Euroopa Liit või Rootsi või Rahuinstituut. me räägime, kasutame igasuguseid sõnu, kuid me ei räägi veenmisest, sest pehme jõud ei pea olema nõrk jõud. kõige parem äh, viis rahu saavutamiseks äh, on just nimelt veenmistöö. Yes, whatever dissuasion means um.... jah, jah, tõesti on tõsi see, et äh, kõik need konventsioonid ei ole äh, mis on kõigi poolt alla kirjutatud, äh, tuleb siis ka kõik need ära kuulata ning see võib suurendada ähm, heaolu kogu maailmas, kuid praegu see ju ei toimi nii. sõjad toimuvad sellepärast, et äh, neid konventsioone rikutakse ning neid konventsioone rikutakse sellepärast, et inimeste pärast on liiga palju äh, survet või kaitseklausleid või nii et äh, siin on ideaalid kirjas erinevates konventsioonides või resolutsioonides ning äh, samas need jõhkrused, millega me peame silmitsi seisma tegelikus maailmas. meie ülesanneks oleks astmeliselt võtta kasutusele kõik, kõikide vahenditega, võtta kasutusele kõik vahendid äh, me teame, et see ei saa kindlasti juhtuma kohe praegu, homme, kuid me peame samm-sammult sinnapoole suunduma selleks, et äh, vaadata, mida me teha saame. Te rääkisite siin rootslastest. Leedu küsimus, ma tegelikult ei teadnud seda, et nad ei ole veel ratifitseerinud. nii et Ähm, ma tahaksin selle kohta rohkem informatsiooni saada. Balkani riigid, nagu te teate, siis seal on väga palju probleeme ning need võivad olla suured poliitilised kui ka väiksemad. Te rääkisite, et siin on Bosnia ja Horvaatiaga äh, probleeme. kui üks tegemist Bosnia-Hertsegoviinaga, ähm, tegemist oli ähm, selle, tegemist ühe ja sama riigiga või vähemalt niimoodi on ajalooõpikutes kirjas. kui nüüd on meil Euroopa Liidu piir, kuid nüüd on meil Euroopa piir, piir on siis, äh, mis on Horvaatia piiriks ning tegemist on üsna sellise karme asjaoluga ning äh, Bosnia pool ei taha reaalsusele silma vaadata ning äh, Belgrad ja Zagreb, vabandust, Zagreb ja Brass-, Brüssel ei ole veel tegelikult aru saanud, kui suur see pro-, probleem on. esimesest juulist äh, piiri ületamine, äh, piirikontroll, kaubaveod ja nii edasi. meie saame teha äh, seda, et me saame julgustada komisjoni äh, tegutsema, meil oli kahe välisministri ning komisjoni vahel äh, kohtumine just hiljuti siin Brüsselis, nii et meil oli tehnilised arutelud ning vaadata, kas me saame midagi teha, kuid oluline on see, et me need probleemid lahendaksime niimoodi, et meil ei oleks negatiivset mõju sellele, kuidas inimesed oma igapäevast elu elavad. ning kuulakem pigem siis nüüd üksteist. rahuinstituut ei saa olema üks äh, Euroopa Liidu institutsioon, sellega kaasneksid mitmed ähm, ebamugavused, see peaks olema poolsõltumatu äh, institutsioon, see peaks asu-, olema seotud Euroopa Liiduga, kas siis Euroopa Parlamendi või kellegi muuga, nii et meil oleks äh, võimalik vabalt äh, ka tegutseda ning see ongi kogu asja mõte. ning ähm, ma ei ma ei räägi siis siin nendest bürokraatlikest nõuetest, mida siis Euroopa Parlament hakkab siis meie kõigi peale Äh, on panema. rahastamine, mitmed liikmesriigid äh, ja institutsioonid äh, võiksid koos rahastada ning nii, nagu me teisi institutsioone toetame, võiksime toetada ka seda rahuinstitutsiooni, rahuinstituuti ning see võiks olla selline segarahastamine, mis annaks instituudile sõltumatuse. tegemist on keeruka tasakaaluga. instituut on äh, võimas teatud piirini, sellepärast et ta on seotud Euroopa Liiduga, kuid olles osa Euroopa Liidust, võib ta kaotada oma äh, pädevuse või oma oskuse mingeid asju teha, mida ta peab tegema. nii et me üritame leida mingisuguse äh, lahenduse, mis kõik need probleemid lahendaks. ning ning kindlasti ma ka veedan rohkem aega Pariisis, nii nagu mulle siin ka nõu anti. Mägi-Karabahh ja Aserbaidžaani küsimus, mul ei ole teile kahjuks head vastust anda. me eh, Rootsi eesistumise ajal, mis on mitu aastat tagasi, üritasime ühtset, eh, eh, ühtset lahendust välja töötada tegemist äh, minu arvates oli sellega, et me ei peaks äh, sekkuma, kui meil ei ole prog-, äh, progressi või edu välja pakkuda. naabruspoliitika ja nii edasi, idapartnerlus, mõistagi küll, kuid Armeenia ja Aserbaidžaani vahel on väga suur esi-, erinevus Armeenia puhul on ähm, suhted meil teistsugused kui Aserbaidžaaniga, kuid ma olen teiega selles osas täiesti nõus, et me oleksime pidanud äh, kahe tuhande kaheksandal aastal oma õppetüki ära tegema me ei näinud siis märke sellest, et sõda on tekkimas Euroopa vaates sellel hoopis kusagile mujale ning mm, sõda siis võib uuesti selles piirkonnas puhkeda, me peaksime selleks valmis olema ning andma endast kõik selleks, et see juba ennetavalt peatada. ning kui äh, seal piirkonnas sõda puhkeb, äh, siis võivad see kõik ulatuda Venemaale või äh, Ehm, mujalegi ning seega võivad need mõjud või tagajärjed olla väga-väga-väga suured. välisteenistus, jah, me peame seda kõike aja sees hindama. meil on ametlik ülevaade tulemas järgmisel aastal vist, kui ma ei eksi. minu arvates saab selle kohta väga palju head ütelda mind on rabanud kõige rohkem see, et Lissaboni lepe pidi ühendama kõik äh, Brüsseli tegutsejad sellisesse ühtsesse ähm, plaani, see oli natukene naiivne äh, nõukogu ja komisjoni ja välisteenistuse vahel on alati mingi pinge sees, kuid äh, kui me integreerime välisteenistuse komisjoni, siis see on tegelikult äh, väga hästi toiminud, see, et äh, Catherine Ashton on ka komisjoni asepresident, nüüd samal ajal välisteenistuse eesotsas, siis see minu arvates on väga hästi toiminud kas me saame nüüd sellise globaalse Euroopa strateegia välja töötada, nii nagu me lootsime Lissaboni lepinguga, äh, seda võib-olla mitte ning kas on mingi institutsioon, mis võiks olukorda lahendada, võib-olla me peaksime lihtsalt koos õppima, kuidas koos edasi minna, ma ei tõesti ei tea, mis see lahendus oleks, kuid äh, ma tean, millised probleemid on ning kui me välisteenistust hindame järgmisel aastal, siis kindlasti saame me kellelgi äh, raporti selle kohta, näiteks äh, Brokilt võib-olla. Pro-, härra Prokk, te näete väga rahulolev ning see panustaks kindlasti meie arutellu väga palju ning liikmesriigid üritavad välisteenistust kindlasti parandada. see on väga raske tegevus, välisteenistuse ülesehitamine on äh, keerukas üldkokkuvõttes saab see olla meile kasu toov, kuid väga palju lahtiseid küsimusi on, millega tuleks äh, tegeleda. Äh, Gruusia küsimus. ma ei rääkinud sellest Moskvas olles sest ma olen sellest enne juba nii palju rääkinud. meil, kui alati, kui ma olen Moskvas, on mul Gruusia alal väga eh, pikk arutelu Gruusia suhtes, see on alati päevakavas, kuid seekord mitte Euroopa Liidu MM on see väga oluline vahend asjaolu, et me ei ole sellest siiamaani midagi väga palju kuulnud, on, näitabki seda, kui edukas on ta olnud. Euroopa Liidu jälgimismissioon on alati olnud äärmiselt edukad, edukas ja sellel on olnud äärmiselt suur tähtsus idapartnerlus ning integreerimine on, mis on olnud meie suuniseks ähm, Gruusia ühiskonna mm, parandamisel ning minu arvates on Gruusia olnud üks meie edulugudest, äh, Euroopa Liidu edulugudest kas äh, on võimalik venelasi kaasata, nad on tunnustanud äh, Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat iseseisvate riikidena ning nad kes siis veel on neid riike tunnustanud? Nauru. Nauru, Nicaragua ning keegi veel, mis ei, ei ole ükskõik, mis see siis ka oleks. see tunnistab seda, kui e, võimekas on olnud e, Venemaa e, välispoliitika ning me peame seda küsimust äh, aina edasi üle vaatama, kuid äh, nagu ma ütlesin, lähitulevikus midagi ei muutu, kuid kui meie jääme oma seisukoha juurde, siis kindlasti tähtede seis muutub ning äh, me saame, me, me saame tegutseda selle küsimuse puhul mis puudutab siis ähm, Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat, need on need teemad, kus Euroopa Rahuinstituut võiks midagi ära teha, mida praegu diplomaatiliste vahenditega teha ei saa, aitäh. Nauru äh, riigil on äh, Rootsi lipu värvid, äh, et te teaksite. härra Pilt ütleb, et ma palun siis muuta Rootsi lipu värve. oi, oi, Yves. Thank you, thank you, Turner Mr Minister, I am pleased to see you. härra Peeterle, härra minister, mul on väga hea meel teid täna jälle siin näha ja ma olen nõus teie üleüldiste märkustega Balkani riikide kohta. Te teate, et väga paljud meist on meeleheitel olukorra pärast mõnedes Balkani riikides, Bosnia-Hertsegoviinas, ja Makedoonias ehk siis Jugoslaavia endises vabariigis Makedoonias eriti. ma arvan, et oleks hea, kui me näitaks suuremaid poliitilisi eesmärke nende riikide osas selleks, et teha samme edasi. kuid ma arvan, et selles valdkonnas on ka teisi osapooli, kelle huvid ei ole alati kooskõlas Euroopa Liidu huvidega rohkem Euroopat peaks tähendama ka seda, et meil oleks rohkem Euroopat Euroopas ja Balkani riigid peaksid jääma Euroopa Liidu rahutegevuskava osaks. nii et äh, äkki me peaksime olema aktiivsemad selles valdkonnas ja minu küsimus on, et äkki me Bosnia-Hertsegoviina ja Makedoonia osas peaksime olema äh, aktiivsemad ja äkki te oskaksite midagi öelda ka Türgi kohta? Sofokleus. härra Sofokleus, palun. suur tänu. kõigepealt sooviksin tänada härra Pilti teie sõnavõtu eest, see ei tähenda muidugi seda, et ma olen nõus kõige sellega, mida te ütlesite, ma piirdun äh, sellega, mida te ütlesite Türgi kohta Te ütlesite, et Euroopa Liidu, et see on Euroopa Liidu jaoks esmatähtis partner. lubage mul lisada, palun, et ta võiks olla esmatähtis partner, võiks olla. härra Pilt teab, et Türgi endiselt ei ole tunnustanud Küprose Vabariiki. Te teate ilmselt, et endiselt ei tunnustada täieõiguslikku Euroopa Liidu liikmesriiki Te teate ilmselt, et Euroopa, et, et ÜRO Julgeolekunõukogu eh, on vastu võtnud resolutsiooni, resolutsiooni, mida Türgi pole eh, aktsepteerinud ega ka tunnustanud. kas siis, kui Türgi poleks tunnustanud Rootsit, kas teie suhtumine oleks samasugune, kui te lubaks, et Rootsi laevad ähm, heidaks ankrusse äh, Ehm, kas teie koduriigis eh, või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, eh, kas ehm, teie suhtumine oleks sama? ma tean, et Rootsi rahvas on väga palju teinud rahu öö, eh, tagamiseks kogu maailmas, selle ka sooviksin lõpetada. suur tänu ja härra Liisek. härra minister Gruusia raporti raportöörina tahaksin teie käest küsida paar küsimust Gruusia kohta, kuid te juba vastasite nendele, nii et ma ei hakka neid nüüd kordama. siin oli küsimus Gruusia Mägi-Karabahhi kohta ja küsida võiks veel ka Transnistria kohta. ja selleks, et kõiki neid küsimusi kokku võtta, tundub, et äh, Euroopa Liidul on üha suurenev kommunikatsiooniprobleem meie partneritega Vene Föderatsioonis. ma tahaksin teada, kas äh, teie näete mingit lahendust silmapiiril kumamas, sellepärast et nende probleemide lahendus on tegelikult Moskvas, nii et kuidas me peaksime äh, Venemaa Föderatsiooniga olema ühenduses selleks, et nad meie argumente kuulda võtaks? suur tänu, härra Landsbergis. Thank you, president. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka teile, härra minister. mul on väga hea meel teid täna siin näha. mul on lühike küsimus. Gruusia ja esimene oktoober tingimused, millega puhul ei, me ei välistaks kõige hullemat. Vene väed Gruusia piiridel ja ka varem okupeeritud aladel on võib-olla valmis äh, jätkama rünnakutega, kui nad leiavad ainult ettekäändeid, nii nagu oli see ka kahe tuhande kaheksandal aastal. see teeb äh, valimiste korraldamise peab võimatuks ja võib-olla oleks võimalik valimisi edasi lükata kuu või kahe võrra selle, selleks ajaks, kui Vene väed oleks koju viidud, kuid kui seda ei juhtu, siis millised oleksid tingimused, kui Vene oligarhidel õnnestub äh, saada piisav arv hääli ja mõned anarhistid hakkavad protesteerima, et miks nende raha ei ole võitjate poolel, siis milline on tagatis, et Vene väed ei valluta Tbilisit? kas on võimalik Kremlilt juba ette küsida mõned küsimused? siin peaks mainima Euroopa Liidu jõupingutusi selleks, et äh, Mägi-Karabahhi olukorda lahendada. kas on tehtud kõik, et äh, rahu sõlmimise takistusi kõrvaldada ja tundub, et Armeenia-Venemaa liit on tugev ja et see muutub veelgi tugevamaks diplomaatilises kontekstis. ja tundub, et võib-olla nüüd püüeldakse selle poole, et säilitada see nõndanimetatud vale staatus quo igaveseks. kas Euroopa Liit Tartu Rahuinstituut võiks äh, natukene selle küsimusega tegeleda ja võib-olla laiapõhjalisemaid äh, lahendusi pakkuda. suur tänu, härra minister, nagu te näete, meil on väga hea meel teid sõna näha siin. ja meil on väga hea meel kuulda ka teie sisukaid vastuseid. tundub, et äh, minu küsimused on kõik juba ära esitatud, härra äh, Landsbergis küsis Gruusia kohta, aga ma tahtsin nüüd teie käest veel teada saada, et äh, kõik need äh, opositsiooni poolt tulevad provotseeringud Gruusias, härra Inašvili näiteks. mõned inimesed arvavad, et provokatsiooni allikad ja juured peituvad Moskvas ja ma tahaksin teada, kuidas teie seda olukorda hindate. ja teiseks Mägi-Karabahh. ma oleks väga õnnelik, kui te ütleksite mulle, et mul on vastus selle kohta, kuidas Euroopa Liidu rolli Mägi-Karabahhias äh, suurendada, sest vastasel korral võib äh, lahenduse leidmine jääda hilja peale ja kahe tuhande kaheksanda aastal Gruusias toimunu võib korduda Mägi-Karabahhias, kuid ma kardan, et Mägi-Karabahhi puhul võib konflikt paisuda veelgi suuremaks. ja kolmas küsimus on küll väga spetsiifiline ma olen Lätist pärit ja lätlaste jaoks on see küsimus väga tähtis. nimelt äh, Euroopa Komisjoni uuring äh, Gazpromi vastu. Putin keelas informatsiooni andmise uuringut läbi, uurimist läbivale komisjonile, nii et äh, kuidas teie selle protsessi tulevikku näete? Well, on the, um, on, on the last question. viimane küsimus, see on menetlus, mis um, on saanud alguse komisjoni juurest ja ma arvan, et äh, Gazprom oli väga närviline, nad palusid erikaitset, et nad ei peaks informatsiooni edastada, seda võib mõnda aega proovida. aga ilma, et ma sellest asjast midagi sellest midagi täpsemalt teadma, seejuures ma ei peaks sellest midagi teadma, sest see peaks olema iseseisev uurimine komisjoni poolt, kuid komisjoni raport äh, näitab, et siiski otsustuskindlust sellistes küsimustes. ja seda otsusekindlust äh, on enne näha olnud ja ka selle juhtumi puhul. nüüd äh, Gruusia ja härra Landsbergis ja tema erinevad küsimused ma arvan, et on väga oluline kõigile öelda, et kõigil on oma kohustused äh, mängureeglitest kinni pidada valimiste puhul. ma arvan, Gruusias on per capita rohkem jälgija, valimiste jälgijaid kui kusagil mujal maailmas ning äh, ning jälg-, valimiste jälgijad teevad paar päeva, äh, teevad paar päeva pärast valimisi omapoolsed raportid ja valimiste kvaliteeti peavad igaüks, peab igaüks jälgima. ning minu poolt olid need sõnumid väga selged nii Gruusias, nii praeguse enamuse esindajatega kui ka opositsiooni esindajatega, ütlesin seda ka Moskvas, et neid valimisi jälgitakse väga tähelepanelikult ja et meil on, on suur usku selle valimise tulemustesse mitte ainult Euroopa valimisjälgijate pärast. ning äh, praegusel hetkel on äh, väga kerge vesi, äh, vett sogastada. praegusel hetkel näeme, kuidas näiteks Florida vabaühendused, mis pole kunagi valimisi jälginud, äkki ei kusagilt ilmuvad kohale. väitsa, et nemad hakkavad midagi ütlema. me peame olema siiski pisut tähelepanelikud meil on seal Euroopa Liit, meil on OECD seal, meil on Euroopa Nõukogu seal ning neid me peaks kuulama. ja samuti ka NATO riikide parlamentide liikmed. Nemad tegelevad rohkem küll kaitseküsimustega. ja seal on ka Ameerika poolelt on esindajad, NDR ja Ira. nii et me peaks ka neid arvesse võtma ja need teisi, kes üritavad asju ainult segasemaks ajada, peaks ignoreerima. mis puudutab Mägi-Karabahhiat, mulle väga meeldiks, kui ma suudaks vastuse leida, kuid äh, meil oli kohtumine Kasanis, kus äh, loodeti sellele, et äh, et lahendus leitakse, kuid president Medvedev, kes oli, kes, kellel oli siiski hea tahe, et ta mingites väikestes detailides eh, tekkis tõrge ja nii see jäi. ka praegusel hetkel seoses Ungaris eh, toimunud, toimunuga pinged jälle kerkivad. diplomaatide eh, kohustus on, on olukorda rahustada sest praegusel hetkel kõige halvem on see, kui olukord läheb kontrolli alt välja, tagajärjed oleks sellel ettenägematud, nii et äh, sõnum ameeriklastele, venelastele äh, on see, et olukord tuleks maha rahustada ning äh, siis on võimalus taas mõelda selle peale, mis Gazanis ei toiminud. ma arvan, et meie ei peaks nii tegutsema, et me, me ei peaks üritama rohkemat saavutada kui seda, et, et äh, olukord rahe, lahen-, rahuneks, sest äh, mida kauem see asi venib, seda halvem. mis puudutab nüüd äh, Transnistriat, siis me peame olema järjekindlad, selgesõnalised. kokkuvõttes see on see, mis ainsana veel võimalik ära teha Türgi, Türgi on meie jaoks oluline partner. ma mõnikord ütlen, et äh, me peame olema äh, täpsed. meil on kümned strateegilist partnerlust vist. näiteks äh, Hiina tippkohtumine on hea näide. kuid minu praktilised kogemused näitavad, et kaks riiki, millega me tõesti koos töötame partneritena. Neist eh, number üks on Ameerika Ühendriigid ning number kaks on Türgi. juba see on seotud Türgi geograafilise asukohaga. väga palju on äh, selliseid asju, mida me ei saa teha ilma Türgi või Ameerika Ühendriikideta. ma olin seal paar päeva tagasi, külastasin ka äh, ÜRO vägesid, külastasin ka Nikosia rohelist tsooni ning see, et Euroopa Liidus on selline pealinn, mis on, ei ole mitte müüriga, vaid joonega eraldatud, on loomulikult, on poliitiline, diplomaatiline läbikukkumine kõigi osapoolte jaoks. see on loomulikult selline küsimus, kus Euroopa Liit saab väga vähe ära teha. me, me peaks tegema kõik selleks, et Küprose lõhestatus lõpeks, see oleks oluline Küprose jaoks ja Euroopa Liidu jaoks ning kõigi asjasse puutuvate riikide jaoks. mõnikord meil kipub see ära ununema. härra Petler, Peterle ilmselt me, mõned meie seast äh, on liialt palju tegelenud Balkani küsimustega viimastel aastatel. mõnikord tekib selline tunne, et mõned äh, riigid hakkavad tüdinema Balkanist, äh, Balkani riikidest, kuid samas see on oluline osa meie julgeoleku ja rahu agendast. me ei tohiks olla väga ei tohi liialt kartlikud olla, me ei pea, tohi karta seda, et ajalugu kordub. ja selleks, et seda olukorda lahendada, ongi Euroopa integratsioon. Bosnia võib olla üsnagi frustreeriv koht. näiteks see Rahvusmuuseumi loomine Sarajevos, see on kõik üsnagi äh, üsnagi frustreeriv, meie tegime selle, kulutasime suur hulga rootslaste raha selle renoveerimiseks ning ning kui me need kolm osapoolt pärast sõda, ehm, sõda kolm osapoolt tahtsime kokku viia, siis oli võimalik seda teha rahvusmaa, rahvusmuuseumis, sest sellega olid kõik nõus sellepärast et ja praegusel hetkel on asi niimoodi, et nad ei ole äh, suuda, ei ole võimelised kokku leppima selle muuseumi finantseerimises, mis tähendab seda, et muuseum võib kinni panna, võidakse kinni panna. me rääkisime Küprose lõhestatusest, seda on see silmaga näha, kuid Bosnias võib äh, minna Bosnia ühest osast teise ja ei ole näha mingisugust otsest äh, Eh, otsest eh, eraldus, märki. peab olema tõesti ekspert, et näha, kus see on, sest eh, sest koos toimimine rahvaste vahel toimib. nüüd, mis puudutab Makedooniat, selles teema, see küsimus peame samuti edasi minema. ma tean, et komisjon soovib seda küsimust edasi viia ning nõukogu kindlasti osutab tal selles osas täielikku toetust. kuid see ei vasta kõikidele küsimustele, mis te mulle esitasite, kuid vähemalt olid need mõningad kommentaarid selle selle, kõigi nende paljude seast, mis eksisteerivad nii Euroopa Liit, Euroopa institutsioonides kui Euroopa liikmesriikides. suur tänu! meil on võimalik seda arutelu jätkata kell neliteist kolmkümmend ruumis 5G2. seal toimub Karl Pildiga kohtume ja nii edasi, kus räägime Euroopa Rahu Instituudist, kõik on sinna kutsutud. nii et neliteist kolmkümmend, viis G kaks. head isu kõigile! väga hea.